loodetavasti on see raport, mille me homme muudetud kujul lõpuks äh, hääletusele paneme, midagi sellist, mille kõik saavad heaks kiita, suur aitäh! suur aitäh ka teile, me soovime teile edu ja sellega me lõpetame selle päevakorrapunkti käsitlemise ja hääletame homme keskpäeval. nii et äh, suur aitäh ja me liigume edasi järgmise punktini meie päevakorras mis puudutab härra Claude Maraisi raportit direktiivi kaks tuhat kolm murd sada üheksa murd EÜ reguleerimisala laiendamine rahvusvahelise kaitse saajatele. ja kõigepealt saab sõna härra Claude Moraes, raportöör. Teil on neli minutit. suur aitäh. suur aitäh, härra president. nüüd, kus ma olen oma kõnet alustamas kardan väga, et kõik lähevad siit minema, siia jääme ainult teie, mina ise ja volinik. mul on väga hea meel, et vähemalt teie olete nii vastupidav. mul on kahju, et äh, Rahvapartei fraktsioon ka minema marsib. mul on muidugi kahju sellest, et ma olen tema kõne viimase sekundini ära kulutanud, aga aitäh, et niigi kauaks jäite. volinik ma arvan, et äh, selle ettepanekuga on äh, komisjon ja ka nõukogu, kes on teinud teiega koostööd, äh, teinud väga suure sammu nende inimeste kaitseks, keda mitte kunagi ei oleks tohtinud välja jätta esimesest pikaajalise elamisloa saajate direktiivist. kahe tuhande kaheksandal aastal vaadati see direktiiv uuesti üle, kuid kahjuks ei jõudnud nõukogu üksmeelele ja seetõttu neid isikuid ikkagi direktiivi kohaldamisalasse ei arvatud seetõttu on mul väga hea meel, et ma saan täna seda asja siin arutada. enne mind arutas seda Martin Ruur ja minu fraktsioon on jõudnud kokkuleppele. mul on väga hea meel selle üle, et ka nõukogu, nõukogu on jõudnud kokkuleppele, nagu ma ütlesin esimeses sõnavõtus, nõukogu ei ole siin, aga kui nad oleksid siin, siis ma tänaksin neid ja ma tänaksin ka Belgia, Belgiat kui eesistujat selle eest, kuidas nad on nõukogu tööd juhtinud sellest uuest õigusaktist on kasu kõikidele rahvusvahelist kaitset saadavat, saad, saavatele isikutele, kes on elanud Euroopa Liidus vähemalt viis aastat, kuid ei saa äh, elamisluba. Nendel isikutel on edaspidi suurem äh, kindlustunne oma õigusliku staatuse suhtes Euroopa Liidus me toetasime komisjoni seoses sellega, milliseid ajaperioode arvata nende viie aasta hulka, mis isik peab olema Euroopa Liidus elanud, et talle laieneks see direktiiv. paljud mm, isikud, kes vajavad seda direktiivi, on liikmesriikides elanud pikki aastaid registreerimata kes on elanud liikmesriigis äh, pikka aega ja nende isikute puhul loetakse äh, riigis elamise ajaks ka see aeg, äh, mis on seotud ähm, siis selle vastava kaitse ähm, taotlemise menetlusega. ja ma tahaksin öelda, et loodetavasti jõuavad institutsioonid omavahel horisontaalsele, horisontaalse lähenemisviisi osas kokkuleppele ning jõutakse kokkuleppele ka selles osas, kuidas neid õigusakte hiljem rakendatakse me oleme siin kojas näinud, et mitmed äh, õigusaktid ja nende vastuvõtmine on jätnud, jäänud toppama just selle koostöö puudumise taha. mulle tundub, et väga oluline on jätkata tööd rahvusvahelise mm, kaitse alal ja direktiivide ümberkujundamise alal. ning need isikud, kellele see direktiiv rakeneb, neil on õigus äh, liikuda ka äh, Euroopa Liidu liikmesriikide vahel. liikmesriigid peavad neile siis andma pikaajalise elamisloa <coughs> ja tagama neile kaitse võimaliku väljasaatmise vastu. ning neid ei saa saata ka teise liikmesriiki vastu selle isiku tahtmist ning äh, liikmesriigid peavad oma pikaajalisi elamislube muutma selliselt, et seda süsteemi oleks võimalik kasutada. me loodame, äh, me nõuame ka, et ähm, kasutatakse ühtsuse põhimõtet, äh, kui üks liikmesriik soovib isiku välja anda, kuid isik väljaandmist ei soovi, sest tihti on nii, et ähm, ja tihti on ka nii, et välja saadetud isiku perekonnaliikmetel on mõistlik selle perekonnaliikmega, selle isikuga kaasa minna, kuid neid ei tohiks selleks automaatselt sundida. me peame arvesse võtma ka uusi kohustusi, mida meile paneb Lissaboni leping ja meie praegune töö näitab, et meil on võimalik liikmesriikidega äh, kokkuleppele jõuda, et on võimalik kokku leppida ka varjupaiga küsimustes. ma tänan veel kord variraportööre, ma tänan poliitilisi fraktsioone, äh, proua Cecilia Wallströmi ja ma tänan kõiki kolleege, kellega mul on olnud võimalik pidada äh, meeldivat äh, kolmepoolset läbirääkimist, kui nii saab öelda, suur aitäh! köszönjük szépen képviselő úr, és most újból Malmström. suur aitäh! nüüd äh, annan sõna jällegi volinik Malmströmile. aitäh, härra president, austatud daamid ja härrad, Äh, siin selles seltskonnas tahaksin alustada sellest, et tänan äh, parlamendi raportööri Claude Moraest, kes on teinud suurepärase tööd, kogunedes kokku koos variraportööridega ja me oleme suutnud tõesti saavutada kokkuleppe parlament, komisjon ja nõukogu, äh, kus minister on samuti olnud äärmiselt abivalmis. see kokkulepe on kompromiss, kompromiss, heas tasakaalus kompromiss, mis on heas vastavuses kahe tuhande seitsmenda aasta ettepanekuga pikaajalise elaniku staatus rahvusvahelise kaitse saajatele, see kõrgendab äh, kaitset ja õiguskindlust põgenikele Euroopas ning see võimaldab ka neil paremini integreeruda meie ühiskondadesse. see on samuti ka esimene äh, nurgakivi äh, meie paketis, esimene kuuest seadusandlast tekstist ning see on suur samm edasi selles suunas, et saavutada meie ühine eesmärk, ühtne asüülisüsteem aastast kaks tuhat kaksteist, see saadab sõnumi, et me suudame saavutada kokkuleppe, et me oleme valmis äh, minema sellele keerulisele, aga vajalikule teele ning äh, käituma kõik siin konstruktiivselt ja tahaksin seda, selle eest teid ka tänada. mis puudutab seda äh, võrdlustabelite eh, kuulsat küsimust, siis komisjon on nõukogult siis teinud deklaratsiooni ja tahaksin teie loal selle ka ette lugeda. komisjon eh, meenutab oma kohustusi kindlustamaks, et liikmesriigid panevad paika võrdlustasemed, mis eh, seovad ülevõtmismeetmed Eh, Euroopa Liidu direktiiviga ning edastavad eh, selle komisjonile eh, kodanike parema seadusandluse huvides selleks, et suurendada läbipaistvust ning et näidata, et riiklikud seadused on vastav, vastavuses Euroopa Liidu ettepanekutega. komisjon kahetseb seda, et sellist selgust ei olnud ja et võrdlustabelid ei olnud kohustuslikud. komisjon on tahab kindlustada eh, kiire vastuvõttu, aga eh, võib olla nõus sellega, et kohustus võrdlustabelites teksti sisulises osas eh, asenduks põhjenduspunktiga soovitusena liikmesriikidele. aga komisjon jätkuvalt tahab koos Euroopa Parlamendiga ning nõukoguga saavutada kohast lahendust sellele horisontaalsele institutsioonilisele küsimusele. ma arvan, et siin me saame olla ühel nõul, aga on oluline see, on see, et see oleks päeva, protokollis ja ja seda oleks kuulnud ja komisjon kindlasti kordab seda argumenti. aga siin konkreetses raportis on äärmiselt oluline saavutada kokkulepe, tänan teid jällegi kõiki teie panuste eest siin. suur aitäh, proua volinik nüüd äh, fraktsioonide nimel annan kõigepealt äh, Rahvapartei esindajale proua Nedeltševale kaheks minutiks. suur aitäh! proua volinik, raportöör, kallid kolleegid, kõigepealt tahaksin õnnitleda meie raportööri proua härra Moraest tema suurepärase töö eest. tahaksin tänada teda ka tema suurepärase koostöö eest äh, mida ta näitas üles nõukoguga ning variraportööridega. me oleme suutnud saavutada siin suurt progressi selle nimel, et harmoniseerida asüülisüsteem. oleme saavutanud vajalikud kokkulepped ning mul on hea meel, et oleme niimoodi edu saavutanud. asüülipakett on tunduvalt laiem kui see ning päris palju on veel teha. me ei tohiks oma valvsust kaotada loodan, et nõukogu koostöövaim samuti eh, siin tuleb mängu, kui me arutame ülejäänud eh, paketti. nüüd sisulise osas, ma ei tahaks korrata seda, mida raportöör on juba öelnud, eh, kaks punkti. esiteks tahaksin rõhustada, rõhutada, kuivõrd oluline on kolmandate riikide kodanike integreerimine meie ühiskondadesse. sisserändajad, kes meie riikidesse tulevad, on tõeliselt kasuks meie majandusele aga me ei saa tervitada kõiki täiesti tingimusteta mõned inimesed äh, on elanud äh, mõnes liikmesriigis viisteist, kakskümmend aastat, aga ei oska endiselt äh, riigikeelt. mil-, kuidas saab selline inimene olla aktiivne vastuvõtva riigi ühiskonnas? kuidas saab see inimene saavutada progressi? nii et keel, kultuur, ajalugu, riigi traditsioonid, niimoodi saab see inimene kõik selle omandada keele kaudu Äh, mis puudutab võrdlustabeleid, sest siin oleme me pettunud, see peaks meie arvates olema teksti sees, aga me ei taha äh, täielikult läbirääkimiste tulemustest loobuda lihtsalt sellepärast. samas äh, tekib aga küsimus, millal lõpetab nõukogu loorberde puhkamise ning võimaldab direktiividel liikmesriikidel rakenduda, liikmesriikides rakenduda. mõnikord peame me küsima, kas komisjon tegelikult ka teab, kas tekste tegelikult rakendatakse või mitte. mis on mõtet seadusloomel, kui me ei tea, kas neid asju ka rakendatakse? aitäh äh, proua volinikule tema seisukohavõtu eest ning te võite loota meie toetusele, aitäh! suur aitäh! proua Flašikovad ei ole siin, seetõttu annan sõna Cecilia Wikströmile kaheks minutiks ALDE fraktsiooni nimel. suur tänu! kõigepealt tahaksin tänada meie raportööri Claude Moras. nagu ikka, on tema töö olnud kvaliteetne ja me oleme valmis ju kõik humanitaarsetest äh, ligimese armastusel põhinevatest põhimõtetest kinni pidama. rahvusvahelise kaitse saanud isik jääb sageli sellisesse äh, kaitseolukorda pikaks ajaks, äh, sellepärast et tagakiusamine päritoluriigis ja tingimused päritoluriigis püsivad pikka aega ja kui on elatud äh, riigis pikka aega, viis aastat, äh, siis äh, tuleb inimesi kohelda kui püsivalt kohapeal elavaid välismaalasi. rahvusvahelise kaitse saanud isikutel peavad olema võimalused elada ilu oma elu nii nagu teised inimesed äh, ja nende pereliikmetel peab olema valida, kas nad saavad, äh, kas nad soovivad äh, temaga ühineda. ja mulle, ma loodan, et parlament saadab positiivse sõnumi ja mul on väga kahju, et nõukogu ei toeta võrdlustabeleid, kuid mul on hea meel, et oleme siiski selle koondettepaneku vastuvõtmise punkti jõudnud me peame, me oleme teinud tugevasti tööd ja nüüd peame jääma oma põhimõtete juurde kindlaks ja peame vaatama, millised Euroopa ülesed meetmed on meie pagulaste jaoks kõige paremad. vastasel juhul kaotab Euroopa sõna meie jaoks igasuguse tähenduse. tahaksin tänada Claude Morast suurepärase koostöö eest. suur tänu. Äh, suur tänu selle sõnavõtu eest ja nüüd annaksin sõna äh, roheliste äh, nimel proua Sargentinile. poolteist minutit. Dank u voorzitter. Vorige week waren... Suur tänu, härra president. Eelmisel nädalal olime Ateenas, et osaleda kodanikuvabaduste komisjoni koosolekul ja rääkisin Mahmudiga, kes on kahekümne kuue aastane, pärit Eritreast. ta tuli Euroopasse äh, läbi Kreeka ja äh, läks äh, äh, ja Kreekast läks Hollandisse, kus ta saadeti tagasi Kreekasse. Mahmud ütles, et kui sa oled juba saanud Kreekas pagulase staatuse, siis äh, kulub pikka aega, enne kui äh, saad Kreeka alalise eluloaga isikuks. noored inimesed nagu Mahood, neil peaks olema õigus asuda elama sinna, kus nad soovivad ja seetõttu mul on väga hea meel, et see õigusakt aitab kaasa olukorra parandamisele just nimelt selliste inimeste puhul nagu Mahmud. suur tänu, Claude Maras! ja Mahmoud, kes soovib herada Hollandis, kus on ta sõbrad, äh, tänu sellele äh, ja, ja Mahmoudi jaoks oleks väga hea, kui oleksid äh, võrdlustabelid. Mahmoudil on õigus näha, millised on olukorrad, milliseid meetmeid rakendatakse Hollandis ja kuidas on, on olukord võrreldes Kreekaga Hollandis. suur tänu koostöö eest, härra Mores me oleme asju nihutanud õiges suunas ja püüdkem Mahmoodi jaoks tulevikus ka midagi ära teha. suur tänu ja nüüd annan äh, sõna äh, mõningatele sõnavõtjatele siin ja pärast, äh, aga kõigepealt härra Pussutil. unifrah lil Claude Moraes al raport tijaw. suur tänu olen nõus selle raportiga. An-, usun, et äh, selle direktiiviga antakse uusi õigusi rahvusvahelise kaitse saanud isikutele, antakse neile õigusid, äh, õiguseid, mida me oleme andnud äh, inimestele, kes on tulnud teistest riikidest ja elanud seaduslikult Euroopa Liidu liikmesriikides viis aastat. aga on ka mõningaid probleeme mina olen äh, liikmesriigist, kus sellised probleemid on asjakohased. viis aastat tuleb elada liikmesriigis äh, selleks, et saada pikaajalist elamisluba. see on liiga pikk äh, aeg, eriti riigi jaoks, kus on väga palju inimesi, kes on jäänud toppama sinna liikmesriiki, sellisesse liikmesriiki Äh, mina tulen äh, ühest liikmesriigist, kus on selline probleem, neid on teisigi, siin on räägitud Kreekast palju. ja paljud inimesed peavad viis aastat ootama, et pikaajalise elamisloaga garanteeritud õigustest kasu saada. pikaajaline elamisluba annab ka võimaluse kolida mõnda teise Euroopa Liidu liikmesriiki mis äh, võiks aidata äh, riike nagu äh, Kreeka, Küpros ja teised, kus on väga palju rahvusvahelise kaitse saajaid. ja ma arvan, et selleks, et tagada, et selle ettepaneku, et see ettepanek oleks veel parem, tuleks olukorda muuta, inimesed, sellised inimesed ei peaks ootama viis aastat sellise pikaajalise elamisloa saamise äh, saamist, seda tuleks, see peaks olema väiksem tähtaeg ja mul on väga hea meel, et härra Mores on oma selgituskirjas vähemalt viidanud sellele asjaolule. suur tänu, austatud kolleeg. ja nüüd annaksin sõna härra Jörn Ensule, kes esindab Rumeeniat țin și eu să l felicit pe colegul Claude Moraes pentru... Suur tänu! Tahaksin uh, õnnitleda Claude Moraesit, uh, avaldada tunnustust talle hea töö eest, uh, iseäranis tahaksin teda tänada ka hea koostöö eest. tegemist on väga kvaliteet, kvaliteetse dokumendiga meie komisjonist. väga tore on, et me jõuame õiguslikud alused, loome õiguslikud alused ja õigus ja tagama õiguskindluse inimestele, kes on rahvusvahelise kaitse saanud Euroopa Liidu territooriumil ja kaitse on neile nüüd ja nende õigused on tagatud ka Euroopa Liidu teistes piirkondades, kui nendes piirkondades, kuhu nad on tulnud. Nende õigused on pärast selle dokumendi vastuvõtmist sellised nagu teistel kolmandate riikide kodanikud me ei tohi aga siin kedagi kõrvale tõrjuda, kedagi diskrimineerida ja kindlasti tuleb kõikides liikmesriikides äh, seda riigis viibimise aega arvutada äh, võrdselt ja õigesti. arvesse tuleb tõesti võtta kogu Euroopa Liidus veedetud äh, aeg, nii nagu seda tehakse tavaliselt rahvusvaheliste lepingute puhul me peame meeles pidama seda, et rahvusvahelise kaitse saanud isikute puhul on tegemist inimestega, kes Euroopa Liidust väljaspool satuvad ohtu ja ma leian, et seetõttu me peaksime tagama meie liikmesriikides nende turvalisuse. meie see direktiiv toob kaasa mitmeid positiivseid muudatusi meie praegustes, praeguses õigusraamust, raamust, raamistik ma arvan, et me peame toetama seda teksti, see on meie toetust väärt, see on seotud varjupaiga küsimustega, rahvusvahelise kaitse küsimustega ja see käsitelu on äärmiselt tasakaalustatud. The... suur tänu, austatud äh, rahvasaadikud ja nüüd annaksin sõna äh, vaba mikrofoni sõnasoovijatele, härra Obermeier, palun härra Obermaier, üks minut. suur tänu. ma ei ürita asju vaadata läbi roosade prillide. me tunneme muret oma kodanike pärast. pagulased saavad elamisloa ja see elamisluba kehtib igal pool Euroopas pärast viie aasta möödumist kujutage nüüd ette, et see isik, kes on saanud elamisloa, kolib teise liikmesriiki. ta otsib mingisuguse äh, võimaluse, läheb riiki, kus sotsiaalsed standardid on teistsugused äh, ja kindlasti hakatakse sotsiaalsüsteemi ära kasutama ja sotsiaalkindlustussüsteemi ära kasutama ja tekivad mitmesugused probleemid. Äh, ja ka võib meil tekkida mitmesuguseid administratiivseid probleeme näiteks võib äh, mõningates liikmesriikides äh, sellise elamisloa andmist viivitada ja äh, iseäranis ohtu võivad sattuda kõrge elatusstandardiga inimesed, riigid, vabandust. aitäh. sellega on vaba mikrofon ka ammendatud ja seetõttu saab sõna uuesti proua volinik Malmström suur aitäh, ma tänan kõiki, äh, kes toetavad äh, seda raportit, mida härra Mores on äh, koostanud ja aitasid tal leida konsensust. ma tahaksin teile öelda, et ilmselt seda raportit ka toetatakse. tegemist on esimese sammuga meie ühisel teekonnal kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta varjupaigataotluste paketini ning äh, ma vajan teie toetust ja ma arvan, et ma sellega saan, suur aitäh! suur aitäh ka teile, proua volinik, ning äh, nüüd siis lõpuks saab uuesti sõna härra Mores, kes on raportöör. suur aitäh, volinik, äh, suur aitäh, president! üks põhjuseid miks meil loodetavasti õnnestub homme sammudes esimene samm äh, nimetatud paketi suunas, on asjaolu, et äh, varjupaigataotlused on väga delikaatne teema. härra Pusutil äh, ka selgitas seda ja ta selgitas, kui delikaatne on see teema just väiksemate liikmesriikide jaoks, kus iga õigusakt varjupaikade alal toob kaasa dispro-, äh, ebaproportsionaalse mõju ja nii on see mitte ainult väikeriikide puhul, vaid ka äärepoolsete riikide või äh, teatud riikide puhul, kuhu äh, sisserändajad on just koondunud, näiteks Kreeka. ja seetõttu teatud liikmesriigid kindlasti on vastu ühtsetele meetmetele ja äh, proua äh, Wikström rääkis äh, pereliikmete väljasaatmisest koos väljasaadetud isikuga ja koduvägivallast ja need on väga keerukad küsimused. see tähendab seda, et meil on vaja koostööd, kui koostöö kõrgel tasemel on olemas, ma mõtlen koostööd komisjoni ja nõukoguga, siis me jõuame ka kokkuleppele, kuid vaja on ka kokkulepet Euroopa Parlamendi siseselt. proua Sargantinile ütleksin seda, et äh, korrelatsiooni tabelite küsimus on oluline ja et kui me nüüd kujutleme, kuidas neid korrelatsioonitabeleid hakatakse jälgima või ei hakata jälgima, kui me sellest kogu aeg räägime, siis see on äh, parim reklaam korrelatsioonitabelitele üldse. tänan veel kord kõiki kolleege, kes mind äh, toetasid ning loodan, et see homme leiab äh, hääletusel ka toetust. suur aitäh! suur aitäh ka teile, härra Mores! ning eh, sellega me lõpetame selle päevakorrapunkti debatt on eh, lõppenud ja me hääletame homme keskpäeval. jätame eh, nüüd hüvasti ka volinikuga ning me jätkame regionaalpoliitika teemadega, ehk siis läheme järgmise päevakorrapunktini. meil toimub regionaalpoliitika küsimustes täna õhtul ühisarutelu ja kõigepealt me kuulame ära härra Luhani raporti territoriaalse, sotsiaalse ja